me suudame parandada selle fondi tõhusust, sest see on konkreetne solidaarsuse näide töötute vastu. suur tänu, arutelu on sellega läbi, hääletus toimub homme lõuna ajal. järgmisena härra Lehtneri raport, mis puudutab äriregistrite ühendamist, palun, raportöör. suur tänu, proua president austatud äh, kolleegid, kui olulised on äriregistrid, nähtub juba sellest, et äh, äriühingu õiguse direktiiv aastast tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa tegeles just nende probleemidega, et õiga kaasa endaga parendusi. kahe tuhande kolmandal aastal kirjutati ette registrite e-vormi viimine ja sellega parandati ka piiriülesust. aga kuna registreid peetakse riiklikul tasandil, siis sinna satub ka info, mis on kohustuslik. piiriülene juurdepääs registritele on ähm, siililegi selge ja probleemid äh, seisnevad kahes. kõigepealt äh, kodanike juurdepääs äh, registritele, ükskõik kas tegemist on notariga, ametiühingu liikmega või tööandjaga, kõikide nende juurdepääsu tuleks piiriüleselt parandada. teiseks, registrite vaheline koostöö ja koostalitlusvõime peab olema parem. see puudutab eelkõige just äh, juhtumeid, kus peakorter on ühes riigis, filiaal teises riigis ja sissekandmine peakorteri riigis äh, võtab kauem aega kui näiteks filiaali asukohas. on tervitatav ja toetatav äh, et äh, komisjon on välja tulnud äh, käesoleva ettepanekuga, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele aspektidele. äriregistrite andmeid ei saa üks-ühele võrrelda teiste teavetega. informatiivsus ja õiguslik tähendus on liikmesriigiti erinev ja kasutajatele tuleb juhtida kasutajate tähelepanu tuleb sellele aspektile juhtida. formaate on võimalik ka standardiseerida, samuti tuleks äh, parandada info pakkumist äh, mitmetes keeltes ja võib-olla kõikides äh, ametlikes keeltes. eksisteerib juba mitmesuguseid algatusi, näiteks EBR Euroopa äriregistri algatus. kogu seda valdkonda tuleks äh, süvendada. miinuseks on see, et tegemist on vabatahtliku äh, projektiga. tegemist on äh, veel uurimisel oleva projektiga. ei, minul ega parlamendil ei ole tehnilist ekspertiisi, see ei ole meie ülesanne, aga ma loodan, et meil on võimalik jätkata käimasolevate algatustega ja me saavutame edu ainult siis, kui kõik liikmesriigid osalevad. juba praegu võiks äh, võta eesmärgiks kõikide riikide osalemise siis, kui on saavutatud äh, piisav tehniline tase. tänan äh, kõiki raportile kaasaaitajaid ja ma loodan, et see leiab kõigi toetuse. suur tänu, nüüd viis minutit vaba mikrofoni ja esimesena saab sõna proua Roitova, palun Eh, aitäh. lugupeetud kolleegid, asjaolu, et äriregistrid veel ei ole koostalitusvõimelised, on tegelikult komisjonipoolne läbikukkumine, sest komisjon on koordineerivaks eh, asutuseks. liikmesriigid on pidanud eh, sisse viima elektroonilise äriregistri ning üksteist liikmesriiki, sealhulgas Tšehhi Vabariik, on osa võtnud ka Euroopa äriregistri projektist loomulikult on andmed erineva kvaliteediga. mõnedes liikmesriikides ei ole õnnestunud tagada nende andmete usaldusväärsust ja ma kutsun seetõttu Euroopa Komisjoni üles sellele asjale pöörama rohkem tähelepanu. ning äh, kaheksa liikmesriiki, kes veel ei ole seda projekti toetanud, peaksid seda tegema ning loomulikult peavad registrid olema piiriüleselt kättesaadavad, see on väga oluline. Nein, eigentlich nicht Frau Tikau. Frau Regner? proua Tikau, kas te olete siin? proua Regner, palun. tänan, proua president. ma sooviksin tänada raportööri hea koostöö eest me leidsime väga praktilisi kompromisse, lühidalt mõned olulised punktid minu fraktsiooni poolt. kõigepealt kõikide liikmesriikide kohustuslik osalemine, nagu juba mainiti, teiseks peaks olema üks avalik juurdepääs ühe portaali kaudu, kolmandaks tarbijakaitse, andmed peavad olema usaldusväärsed ja aktuaalsed, see on äh, tarbijate jaoks väga oluline ja neljandaks, süsteem peaks olema praktiline ja kasutajasõbralik. tehnilise poole eest vastutab komisjon. tänan, proua Regner ja nüüd proua Tikau. E- suur aitäh, proua president võttes arvesse, et kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidus on üheksakümmend protsenti ettevõtetest eh, VKE-d, on eh, need elektroonilised äriregistrid tõeliselt tähtsad. alates esimesest jaanuarist kaks tuhat seitse peab igasugune tehingute-alane teave olema kättesaadav ka võrgupõhiselt, kuid standardid erinevad, otsingumootorid, ehm, keeled, kasutamiskriteeriumid, kõik need erinevad liikmesriigiti ning seetõttu peaksid liikmesriigid rohkem osalema nendes projektides, mis puudutavad andmete kokkusobivust või koostalitusvõimet. ja samuti peaksid nad panustama siseturu infosüsteemi tõelisse toimimisse kui need süsteemid äh, tõesti toimiksid, võidaks igal aastal kokku hoida üle saja viiekümne miljoni euro ning äh, kulud, äh, kulude kärbe võiks olla veelgi tõhusam, kui sisse viidaks ka elektrooniline arve. aitäh! vzhľadom na výhody ponúkanej mis puudutab nüüd siseturu eeliseid, siis äh, äriregistrite andmete harmoneerimine on äh, hädavajalik. kui meil õnnestub äriregistrid äh, tõhusalt ühendada, siis me tugevdame kõikide osalejate positsioone, kuna on tagatud läbipaistvus ja õiguskindlus andmed peaksid olema seega harmoneeritud kõikides liikmesriikides, niimoodi oleks läbipaistvus suurem ja andmeid oleks võimalik äh, kasutada ka siis, kui muudetakse näiteks ettevõtte asukohta või avatakse filiaale teistes liikmesriikides või toimuvad ühinemised, kõike seda oleks siis äh, lihtsam teha. tänan, proua Peenova, kolleeg Kill Nielsen, kas te soovite sõna? ei? väga kena, säästame aega ja sõna saab kohe volinik härra Tšiolos, palun. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés. L'interconnexion de lugupeetud ähm, daamid ja härrad, lugupeetud president äriregistrite koostalitusvõime on tõepoolest väga oluline, sest see annab äh, kõigile ettevõtetele suuremad võimalused. me peame VKE-dele andma ligipääsu turule. see on kõige olulisem, seetõttu tänan ma raportööri. ma arvan, et Euroopa Komisjoni seisukohad on siin äh, väga sarnased ning äh, varsti esitab Euroopa Komisjon ka õigusloomelise ettepaneku, kus arvestatakse teie ettepanekutega me oleme üle elanud majanduskriisi, mis näitab, kui oluline on finantsturg ja kui oluline on see lähenemine, mida me täna siin käsitleme. kodanikel peab olema Euroopa Liidu suhtes usaldust, kuid selle usalduse saavutamiseks ongi vaja esitada õiget ärialast teavet. peab olema võimalik uurida ettevõtte ähm, ärilist tausta sellele infole peab olema ligipääs, kuid mõnikord asub ettevõte, mis inimest huvitab teises riigis ja seetõttu on andmeid selle ettevõtte kohta saada väga raske. just sellepärast ongi vaja äriregistrite koostalitusvõimet, et inimesed saaksid kasutada paremaid otsingusüsteeme. raporti kohta arvan ka seda, et raportöör muretseb äh, lisabürokraatia tõttu, mis võib tekkida sellest, et äriregistrid omavahel ühendatakse, kuid ma võin teile kohe öelda, et meil ei ole mingit kavatsust kellelegi peale suruda mingeid otseseid või kaudseid kulusid, kindlasti ei teki ettevõtetel neid kulusid. me soovime, et liikmesriigid seda omalt poolt samuti tagaksid. ning kui kõik liikmesriigid seda algatust toetavad, siis saadab seda ka edu. kui me vaatame seda, kuidas andmeid peaks ajakohastatama, eriti mis puudutab äh, teises riigis asuvaid filiaale, siis teeb komisjon õigusloomelise ettepaneku, milles sisalduvad aspektid aitavad neid probleeme erinevates liikmesriikides lahendada ning samuti toetavad äh, siseturgu. me toetame ka ühtse infopunkti loomist sest me oleme samuti seisukohal, et kõigil peab olema ähm, ligipääs infole läbi siseriiklike andmebaaside. et äh, seda ligipääsu peavad saama kõik äh, sama riigi kodanikud ja ettevõtted, kuid samuti need, kes asuvad teistes liikmesriikides ning äh, neil ei tohiks olla mingeid takistusi. selleks, et see ligipääs oleks tõesti tagatud äh,, peab info esitatama kõigis Euroopa Liidu ametlikes keeltes. me leiame, et see on vältimatu tingimus selleks, et äh, viia lõpule siseturg kõigi kodanike jaoks ja see on meie kõigi ühine eesmärk. me vajame selliseid registreid, kuhu on võimalik selgelt äh, kanda andmeid ja selgelt näidata, millised andmed need on, sest me teame, et liikmesriikide andmed on erinevad. mis puudutab andmete ja info kvaliteeti, siis tohib registritesse kanda vaid usaldusväärset teavet. me kuulsime Euroopa Parlamendilt täna väga jõulist avaldust ning komisjon võtab selle avaldusega arvesse. kõik komisjoni vastavad algatused püüdlevad selle poole, et kaitstaks nii ärialast kui eraelulist teavet. daamid ja härrad, Euroopa Komisjon soovib luua äriregistrite parema koostalitusvõime, millest tõuseks tulu nii tarbijatele, ettevõtetele kui ettevõtete töötajatele ning selle projekti abil tugevdatakse siseturgu. komisjon ootab, et täiskogu istung selle raporti kindlasti heaks kiidaks, aitäh! suur tänu, arutelud on lõppenud ja hääletamine toimub homme kaksteist kolmkümmend, järgmisena on meil härra Svjevka raport teemal kohtualluvus ja kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades.